protseduur artikkel seitsekümmend A kodukorra kohaselt, te mäletate veel, et siin on tegemist äh, lepete äh, kohta ning äh, selle osaistungjärgu alguses ma tutvustasin teile ettepanekute sisu ette nähtud tähtaja jooksul, ei, ettenähtud tähtaja jooksul ei ole tulnud mingeid ettepanekut äh, aruteluks, seetõttu vastavalt äh, artiklile seitsekümmend A äh, on ettepanek heaks kiidetud ning avalikustat-, avaldatakse. nüüd jõuame aga Euroopa Liidu ja Iraagi partnerlus- ja koostöölepingu juurde